Good afternoon. tere päevast, kallid sõbrad ja kolleegid. alustame tänast koosolekut. tervitan teid kõiki põhiseaduskomisjoni ja soovin teile kõike paremat uueks ametiajaks juhin koosolekut portugali keeles edasi, nii et palun otsige kõrvaklapid. vahelduse mõttes. see on ilus keel um,. Uh, kõigepealt annaksin teile teada, tänast koosolekut juhib äh, ajutiselt üks lahkuvatest komisjoni aseesimeestest. Äh, ja tervitame äh, sest proua Danuta Hüübnerit me tervitame, aga ta on ainult asendusliige seekord ja seetõttu pean mina seekord koosolekut juhatama. koosoleku eesmärk on teile kõigile teada. valida meie komisjonile esimees ja aseesimehed. ja järjekord on siis selline, et kõigepealt valime komisjonile esimehe ja seejärel aseesimehed. hääletada saavad äh, täisliikmed ja need asendusliikmed, kellest fraktsioonid on meile teatanud Danuta Hübner asendab kolleeg Viilandit. Valdo Benisse asendab äh, Richard Corbettit. James Kowalski asendab Robert Laavi. Kinga Kall. Äh, asendab kolleeg Georgievitsi Vika Bourgeois asendab Daniel Hannanit. ma ei tea, kas äh, on siin veel kohal asendusliikmeid, keda ma praegu ei nimetanud, aga kes äh, kedagi asendavad. kui nii on, siis palun andke mulle kohe teada. Danuta, kõnelejal ei ole kahjuks mikrofoni Sven Simon. ma asendan Paolo Rangelit. võtame teadmiseks, te asendate Paolo Rangelit. nüüd Äh, kinnitan, et meil on olemas kvoorum. see tähendab seda, et hääletus saab edasi liikuda ja äh, ajutine juhataja palub nüüd komisjoni nimel äh, liikmetel üles seada AFCO komisjoni esimehe kandidaat. kas keegi soovib sõna? Danuta Hübner soovib sõna, palun. teen väga lühidalt. teen ettepaneku valida komisjoni esimeheks Euroopa Parlamendi eelmine president Antonio Tajani. aitäh! suur tänu! juhatus võttis ettepaneku teadmiseks ja kogu komisjon tundub olevat väga üllatunud. Äh, ma palun nüüd, kas härra äh, Dajani on nõus selle ettepanekuga, suur tänu, härra juhataja, olen nõus, suur tänu kõikidele äh, ma kinnitan, et äh, kandidaat on allkirjastanud majandushuvide äh, deklaratsiooni, tegemist on täisliikmega ja me võime edasi minna hääletuse juurde. kas on veel äh, esimehe kandidaate, kui ei, siis vastavalt kodukorrale läheme edasi ühise heakskiitmise teel esimehe valimise juurde vastavalt just tehtud otsusele kutsun härra Tajanit siia, et ta võtaks üle komisjoni esimehe tooli.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 näeb nüüd ette aseesimeeste valimise. meenutan AFCO komisjoni liikmetele, et vastavalt äh, parlamendi äh, kodukorra artiklile kakssada kolmteist äh, peab juhatus peegeldama parlamendi mitmekesisust, seetõttu ei ole võimalik, et kõik aseesimehed oleks kas mehed või naised või tuleksid ühest liikmesriigist ja ma palun kandidaatide ülesseadmisel seda silmas pidada. kas keegi soovib sõna? proua Hübner, palun. härra esimees, teeksin ettepaneku et me saaksime koordinaatoritega viieminutilise pausi selleks, et läbi arutada aseesimeeste valimised, selleks, et tagada, et äh, hääletusvoorud oleksid edukad. annan teile viis äh, minutit selleks, et koordinaatorid äh, saaksid omavahel rääkida fraktsioonide seisukohtadest. ei ole mõtet äh, varjata seda, et meil on teatud äh, probleeme fraktsioonide vahel, aga jätkame viie minuti pärast, aitäh! Are you ready? kas jah, ma tahaksin kolleegide nimel öelda, et me jõudsime kokkuleppele ja sooviksime lükata edasi äh, aseesimeeste valimised esmaspäevani, aga meile anti teale, et teada, et selleks, et komisjon saaks tööd alustada, tuleb esimene aseesimees siiski ära valida ja äh, tahaksime teile teada anda, et äh, oleme valmis äh, osalema esimese aseesimehe valimisel. nii et koordinaatorite ettepanek on valida ainult esimene aseesimees ja lükata esmaspäevani Strasbourgi edasi siis ülejäänud aseesimeeste valimised. selge, ütleb esimees Vi ho informato nagu ma ütlesin, on oluline, et äh, nelja aseesimehe hulgas oleks vähemalt üks naine, seega kui me täna pärastlõunal valime meessoost äh, aseesimehe, siis äh, Ähm, ma rõhutaksin, et äh, kuni meil ei ole äh, kokkulepet meeste ja naiste tasakaalu ja samuti fraktsioonide vahelise tasakaalu osas, äh, ei saa me edasi liikuda. kas keegi soovib ka? palun. Eh, el grupo Esandi eh, se complace en presentar a nuestra compañera Gabriel. suur tänu sotsiaaldemokraadid sooviksid esitada Camilla Bischofi äh, esimeseks asimehe, äh, aseesimeheks, ma tahaksin ka äh, soovida teile meie poolt õnne esimeheks valimise puhul. meil on väga hea meel, et meie ees on keegi, kes on täitnud parlamendi esimehe, parlamendi presidendi rolli ja ma usun, et te aitate meil saavutada tugevama ja ühtsema Euroopa. suur tänu. palun. sooviksin idee äh, välja pakkuda. äänestystä tehtäisiin suljettu äänestys. tahaksin, et me hääletaksime salaja ja minu arvates on väga tähtis ja sellepärast, et kõik mehed ja naised hääletasid meie üle ja sellepärast me peame ka oma hääle kuuldavale tooma. Io sono dell'idea che si debba fare cartaceo la votazione a scrutinio segreto, quindi bisogna avere pazienza. selge, tuleb salajane hääletus, meil on kaks kandidaati. kas kandidaadid on nõus kandideerima? aitäh. jah, suur tänu, tutvustaksin ennast lühidalt. oleksin nõus kandideerima, ma olen selle koja uus riik, liige, aga olen Euroopas juba pikka aega, olen töötajate fraktsiooni endine esimees Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, olen tegu, tegutsenud selle valdkonnaga Saksamaal ja olin ka alaline vaatleja Euroopa tuleviku konvendis ütleb proua Bischoff ja kinnitab, et soovib saada kõigi toetajat. teine kandidaat? jah, äh, ütleb härra Annemans, mina olen nõus kandideerima ja miks? fraktsioonide ja peadirektoraadi vahelised läbirääkimised enne äh, komisjoni äh, juhatuse valimist äh, viitasid sellele, et AFCOs võiks olla ID päritolu äh, aseesimees ja ma olin nõus kandideerima. aga ma olen nüüd kuulnud kuulujutte, et Tonti süsteem, mille põhjal see dokument on koostatud, seda enam ei kohaldata. mina olen Belgiast pärit, sanitaarkord on äh, loodi meie juures, ma elasin kolmkümmend viis aastat sellises poliitilises süsteemis, aga ma ei ole mitte kunagi näinud, et seda rakendataks parlamendis. Strasbourgis me nägime, et inimdemokraatia ajaloos esimest korda rakendatakse seda just nimelt Euroopa Parlamendis eh, ja mul oli väga kurb seda näha. aga see paber siin laua peal siiski kehtib ja jätkuvalt on meil veel võimalus, et see plekk demokraatia näol, mida ollakse valmis äh, siin äh, parlamendis tekitama, et sellel võiks olla üks erand, põhiseaduskomisjon, ma olen AFCA pikaajaline liige, ma ei ole kunagi olnud provokaator, ma ei ole kunagi olnud mõistmatu, isegi kritiseerides olen ma alati olnud mõõdukas nii et mina ei kujuta ette, et te kavatsete teha AFCOs sedasama, mida on tehtud teistes komisjonides ja mida on äh, tehtud plenaaril. kakskümmend viis miljonit valijat Euroopas valisid meie fraktsiooni. Neil peab olema roll äh, selle parlamendi juhtimisel või siis teine võimalus on see, et nad lükatakse täielikult kõrvale, nagu on tehtud teistes komisjonis. mul on palve, et seda AFCOs ei tehtaks, sellepärast et kui seda tehakse, siis viis aastat kannab see parlament kahekümne ühe miljoni inimese, muuhulgas paljude itaallaste silmis just nimelt sellist mainet, mis on väga tugevalt kahjustatud ja palun ärge tehke seda. võib-olla AFCO, põhiseaduskomisjon, oleks hea koht, kus mitte seda viga teha, palun kasutage seda äh, võimalust et tagada, et mitte kõikides komisjonides ei lükataks neid kahekümne ühe miljoni kodaniku häält kõrvale, nii et palun ärge mind kõrvale lükake. suur tänu. me öö, äh, otsime välja hääletuskaardid. kaartidega hääletame elektrooniliselt, mitte pabersedelitega. kas keegi on sellele vastu? meie arvates võime hääletada salajaselt ka elektroonilisel teel, nii nagu me Strasbourgis tegime. see on esimehe otsus kui keegi ei nõua, et hääletus peaks olema paberil, siis me hääletame elektrooniliselt. kui keegi nõuab paberhääletust, siis me peame sellega arvestama, palun. juu, küll, mina haluan, et vaarin, et äänestada paberi. jah, ma nõuan, et me hääletaksime pabersedelitega salajaselt. Secret, secret is worse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 proua Hübner äh,, salajane hääletus võib olla ka elektrooniline, nagu teistel komisjonidel äh, on toimunud, kui, kui ei ole muid argumente, aga salajane hääletus saab toimuda ka elektroonsel teel. kui te olete kõik nõus, siis minul ei ole Äh, probleeme elektroonilise hääletusega, aga kui nõutakse paberhääletust, siis ei saa ka mina sellest keelduda. aga see on esimehe otsus. härra härra esimees, mulle tundub, et meil ei ole kohustust äh, teha paberhääletust, meil peab olema salajane hääletus, aga meil ei ole minu arvates mitte ühtegi põhjust, miks me peaksime paberil hääletama. ainukene kodukorra reegel on see, et hääletus peab olema salajane. see on äh, esimehe otsus, äh, kuidas hääletus toimub kõik on esimehe otsus, ma olen sellega nõus, aga juriidiline nõue on ainult see, et hääletus peab olema salajane mina esimehena olen nõus enamuse äh, seisukohaga, aga tahaksin kaitsta ka vähemust. nii et keegi ei saaks öelda, et ma kahjustan vähemusi. seetõttu mina arvan, et äh, me võiksime hääletada paberil.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 estraggono i nomi degli scrutatori. tõmban välja häältelugejate nimed loosiga. Gonzales Pons. Poselager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 Sulla scheda ci sono i nomi dei due candidati, bisogna mettere la croce. niisiis, paberil, pabersedelil on kahe kandidaadi nimi, pange rist selle kandidaadi kõrvale, kelle poolt te olete ja pange see hääletuskasti ja oma allkiri tuleb ka peale panna. Um, just... mitte sedelile siis peale panna, vaid hääletusnimekirja. ma küsiksin, kas me valime täna juhatuse, kus meil on kaks meessoost äh, esimeest, kui me valime kaks meessoost äh,, siis esimehe ja aseesimehe, kas me sellisel juhul äh, rikume avakoosolekul, avakoosolekul kodukorda? me valime täna esimese aseesimehe fraktsioonide koordinaatorid on jõudnud kokkuleppele, mille kohaselt teine, kolmas ja neljas aseesimees valitakse järgmise nädala esmaspäeval Strasbourgis. esimene aseesimees võib olla mees või naissööst, aga kui on, siis peab teine, kolmas või neljas aseesimees olema naine. kui esimene aseesimees on naine, siis võivad äh, teine, kolmas ja neljas olla mehed. vähemalt üks naisterahvas peab olema nelja aseesimehe hulgas. kui esimees on meessoost, siis peab üks aseesimeestest olema naine. kui täna valitakse naine, siis rohkem naisi ei pea enam olema, aga võib-olla kui täna valitakse mees, siis vähemalt üks ülejäänud kolmest aseesimehest peab olema naine. Please. palun, ma saan lisada, härra esimees, ütleb härra Annemans, et ID fraktsioon on avatud, koordinaatorina mina olen avatud igasugusele arutelule, ma olen ka valmis äh, hiljem äh, ase, lubama ennast asendada kolleeg Huhtasaaril. meie ei nõua, et äh, meiepoolne kandidaat peab olema meessoost, me oleme täiesti avatud igasugusele arutelule, mille proua Hübner pakkus välja, mis peaks toimuma enne esmaspäeva nessuno ha mai detto che voi volevate imporre una presenza maschile, l'onorevole ha chiesto sol- keegi ei ole väitnud, et te olete äh, nõudnud, et kohal peab olema mees äh, küsija küsis lihtsalt täpsustust kodukorra nõuete suhtes, mis puudutab esimest, aseesimeest. arvestades praegust poliitilist olukorda, me valime lihtsalt ühe aseesimehe, kui valitakse teid, siis äh, ülejäänud kolme hulgas peab olema vähemalt üks naine, aga võib-olla ka kolm naist. kui täna valitakse naised, siis on võimalus, et ülejäänud kolm äh, Äh, võivad olla ka mehed, see on fraktsioonide otsus. aga nelja aseesimehe hulgas peab olema vähemalt üks naine. kui tuleb neli naist, see on ka suurepärane, aga alustame nüüd hääletust Tiina Kensler. Proclamo i risultati per l'elezione del primo vice. hääletuse tulemused. AFCO komisjoni esimese asimehe kohale. kakskümmend kuus liiget hääletas, seitseteist häält proua Fischov, kaheksa härra Nand, üks tühi sedel, sellega valiti AFCO komisjoni esimeseks aseesimeheks proua Gabriele Bishop, tulge siia laua taha. La riunione, la prossima riunione. järgmine kohtumine toimub tõenäoliselt esmaspäeva õhtul Strasbourgis ja päevakorras on ülejäänud kolme aseesimehe valimine arvestades, et esimene aseesimees on naine, ei ole enam hädavajalik, et kindlasti peaks esitama naiskandidaat, aga loomulikult võib. aga meil on nüüd tagatud kodukorra järgimine juhatuse koosseisus mm.. Te peaksite olema saanud äh, ka juba koosolekute graafiku aasta lõpuni. kui kõik on nõus, siis võime lugeda selle vastuvõetuks. siis teeme koos proua Bischofiga traditsioonilise pildi ja proua Bischof, palun. suur tänu usalduse eest, ütleb proua Bischof, ma loodan, et meie koostöö siin saab olema äh, viljakas ja meie komisjoni töö äh, näitab äh, head eeskuju, äh, tugeva parlamenditöö ja tasakaalus koosseisu osas ja institutsioonide vahelise koostöö osas. suur tänu, proua Bischoff ja suur tänu teisele kandidaadile. tänan usalduse eest Ehm, minu esimeheks valimisel ehm, ma kordan, nagu ma olen öelnud ka parlamendi presidendina, et kõik liikmed esindavad valijaid ja seetõttu tuleb kõiki liikmeid austada. kõik liikmed on omavahel võrdsed, minu uks on alati avatud infole ja soovidele. mina olen siin selleks, et töötada teie huvides ja tagada, et meie parlament täidaks oma rolli. nagu ka parlamendi presidendina äh, rõhutasin, äh, tahame saavutada parlamendile algatusrolli, äh, me oleme ainus parlament maailmas, kellel ei ole seadusandliku algatuse õigust, AFCO komisjonina tahame töötada selle nimel ja me loodame, et kõik liikmed ja fraktsioonid on selle suunaga nõus, sest me vajame demokraatlikumat Euroopat, me peame tagama, et kõik Euroopa kodanike esindajad saaksid teha seadusandlikke ettepanekuid, me ei saa lihtsalt oodata seda, mida komisjon meile ette pakub Äh, meil peaks olema ka uurimisõigus, Brexit on samuti oluline teema, mina tahaksin, et meie komisjon oleks äh, siinkohal esirinnas, oleks lähtepunkt äh, komi-, parlamendi liikumisele kodanike suunas, on selge, et kodanikud ei ole rahul sellega, mis praegu toimub, me tahame pakkuda neile vastuseid ja suurem äh, pädevus Euroopa Parlamendile on minu arvates parim vastus meie kodanike küsimustele. ma loodan kõikide teie koostööle, isegi kui teie seisukohad erinevad minu omast, ma usun, et me peame tegema koostööd selleks, et saata välja selge sõnum, et me oleme pühendanud, pühendunud sellele, et kaotada lõhe või vähendada lõhet kodanike ja institutsioonide vahel. suur tänu usalduse eest ja võite alati loota minu koostööle.